avaldus komisjoni kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta tööprogrammi kohta ja tahaksin öelda, et meil ei ole siin vaba mikrofoni vooru, samuti ei ole võimalik esitada sinise kaardi küsimusi. niisiis, lugupeetud daamid ja härrad, ähm, lugupeetud täiskogu, kõigepealt saab sõna komisjoni aseesi-, president Franz Timmermans um Äh, enamik meie selleaastasest äh, tööprogrammist äh, on selline, et me ei tee asju nii, nagu traditsiooniliselt on tehtud ja igaüks siin saalis, kes jälgis täna hommikust arutelu, nõustub, et praegu ei saa asju vanamoodi edasi ajada ja seetõttu komisjon täna tahabki äh, astuda julgeid, äh, fokusseeritud ja pragmaatilisi samme selleks, et toime tulla ühiste väljakutsetega ja sellest äh, kõigest tugevamana välja tulla, tulla välja selles Euroopa ühtsuse ja vastutustunde vaimuga Äh, president Junckeri prioriteedid on äh, nii meie missiooni deklaratsiooniks, me oleme neid, teid teavitanud ja need prioriteedid ähm, on meil endiselt alles. möödunud aastal me ütlesime, me teeme erinevaid asju ja teeme neid erinevalt. me pöörame tähelepanu suurtele asjadele, me oleme oma visiooni paika pannud ning konkreetsed meetmed, mis erinevates valdkondades vajalikud on. investeeringute kava, digitaalne ühisturg, energialiit Euroopa julgeolek, kui ehm, tegevuskava, Euroopa rändetegevuskava, kapitaliturgude liik, tegevuskava, tõhus ettevõtete maksustamine, uus kaubandusstrateegia, ehm, süvendatud ehm, tugevam majandus- ja rahaliit ning täna räägime ka ühisturustrateegiast. veel sellel aastal viime lõpule ka oma plaanid ringmajanduseks, tööjõu liikuvuseks ning oma välispiiri paremaks kontrolliks komisjoni tööprogramm, mis täna vastu võeti ning selle kakskümmend kolm võtmealgatust keskendub nende strateegiate ellurakendamisele Äh, see kujutab endast äh, olulist äh, õigusloomealast tegevuskava, meil on, seisab ees väga palju tööd ja ka teil siin parlamendis, te kõik olete saanud selle tööprogrammi koopia ähm, ja see on väga värske, nii et, et võib-olla kõik ei ole teist veel jõudnud seda lugeda ja seetõttu tahaksin juhtida tähelepanu viiele olulisele teemale, mida tahaksin iseäranis rõhutada. kõigepealt me peame endiselt prioriteetseks pagulaste ja sisserändega seonduvaid probleeme meil on vaja eh, kõikehõlmavalt läheneda, me oleme rakendanud koheseid meetmeid ning ma olen väga tänulik parlamendile ja parlamendi presidendile selle kiiruse eest, millega te olete tegutsenud ja selle juhi rolli eest, mida te olete korduvalt enda peale võtnud meil on praegu plaanis uued meetmed rändevoogude haldamise parandamiseks, tahame läbi vaadata Dublini asüülisüsteemi ja samuti luua uue lähenemise seaduslikule sisserändele. see täiendab eh, piirikontrolli tugevdamise meetmeid, eh, mis kiidetakse heaks aasta lõpuks ja samuti Euroopa piirivalvet ja rannavalvet eh, teiseks, me peame silmas pidama töökohtade, majanduskasvu ja investeeringute loomist investeerimisfond on nüüd käivitanud ja seda jällegi tänu eh, sellele kojale ja sellele kiirusele, millega Euroopa Parlament on tegutsenud ja tõesti, see fond võimaldab meil saada kõrgetasemelisi investeeringuid, et edendada Euroopa majandust, sealhulgas ka teadusuuringuid nüüd tahame investeerimiskeskkonda parandada ning süvendada ühisturgu selleks, et saavutada paremaid tulemusi, et takistusi oleks vähem ja et meil oleks õige keskkond innovatsiooniks, eriti VKE-de ja idufirmade hulgas. me tuleme välja terve rea konkreetsete ettepanekutega selleks, et ellu rakendada digitaalse ühisturu strateegiat ja samuti on meil kosmose- ja kaitseküsimustes uus strateegia Euroopa Liit on oluline tegija ka Pariisi kliimakõnelustel ning meil on plaanis kolm olulist paketti Energialiidu raames. me esitame ringmajanduse paketi selleks, et ressursside kasutamistõhusust kogu väärtusahelas parandada samuti loome uue lähenemise selleks, et Euroopa majanduslik, sotsiaalne ning keskkonnaalane jätkusuutlikkus oleks tagatud, vaatame Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia läbivaatamist ja ÜRO jätkusuutliku arengu eesmärke samuti tahame me, et kaks tuhat kuusteist oleks aasta, kus me saavutame tõelist sotsiaalset edu. me tuleme välja uute oskuste tegevuskavaga, mis võimaldab inimestel saada äh, kvaliteetseid töökohti, iseäranis digitaalsel ajastul meil on plaanis äh, õigusloomealased ja mitteõigusloomealased meetmed selleks, et äh, võimaldada uut tasakaalu töö ja eraelu vahel ja toetame naisi töökeskkonnas tööjõu liikuvuse ettepanekud, mida esitame sellel aastal, aitavad inimestel kasutada neid võimalusi, mida tagab vaba liikumine ja samuti eh, tahame ära hoida eh, eh, hüvitiste süsteemi kuritarvitamist ja sotsiaalset dumpingut kaks tuhat kuusteist Euroopa poolaasta asetab rohkem rõhku euroala majanduslikule ja fiskaalolukorrale tervikule, samuti eh, liikmesriikide saavutustele sotsiaalvallas ja seda kõike täiendab Euroopa sotsiaalõiguste samba väljatöötamine, mis kaasajastab ja võimaldab täita need lüngad, mis meil praegustes sotsiaalkaitsealastes seadustes on ja paika pannakse ka sotsiaalsed etaloonid, mis tugevnevad liikmesriikide parimatele tavadele ja me üritame siis eh, norme lähendada ülespoole iseäranis euroalas viiendaks, komisjon äh, üritab saavutada ka edasamme selleks, et meil oleks aus, õiglane ja majanduskasvu soodustav ettevõtete maksustamine. põhimõtteks on see, et ettevõtted peavad maksma makse seal riigis, kus nad oma kasumi teenivad. me esitame terve rea meetmeid suurendamaks äh, ettevõtete maksustamissüsteemi läbipaistvust, et ära hoida maksudest kõrvalehiilimist ja meil on ka tegevuskava saavutamaks tõhusamat ja äh, pettusekindlamat käibemaksusüsteemi. Äh, tahtsin neid viit punkti täna rõhutada, sellepärast et mul ei ole võimalik kõiki punkte rõhutada äh, komisjon loomulikult jätkab ka Euroopa julgeoleku tegevuskava ellurakendamist, et võidelda terrorismi ja organiseeritud kuritegevusega ning samuti jätkame kaubanduse investeeringute strateegia ellurakendamist viie presidendi raportiga, mis räägib sellest, kuidas luua tõhusamat majandus- ja rahandusliitu, sellega tegeleme ka. arvestades kõiki väljakutseid, on oluline, et me oma vahendeid kõige paremini ära kasutame. Euroopa Liidu eelarve peaks olema suunatud tulemuste saavutamisele ning mitmeaastase finantsraamistiku vaheläbi aruanne äh, vaatabki seda, kuidas paremini oma prioriteete rahastada, me tahame hoolitseda selle eest, et me suuname rahalised vahendid paremini prioriteetidele nagu pagulaskriis ja asutame rohkem rõhku ka tulemuste saavutamisele väljakutsed, nagu näiteks ränne, juurdepääs energiaallikatele ja muudele ressurssidele ning kliimamuutused, näitavad, et meil on vaja tõhusat ähm, välispoliitilist mõõdet selleks, et saavutada oma peamisi sisepoliitilisi eesmärke. tänapäeval rohkem kui kunagi vahel ei ole enam võimalik teha vahet välis- ja sisepoliitika vahel. Äh, äh, jätkusuutlikud arengueesmärgid muideks ei tee enam nende kahe valdkonna vahel vahet komisjon tahab anda olulise panuse uude globaalsesse strateegiasse, mis puudutab välis- ja julgeolekupoliitikat ja siin ka käivad siis sise- ja välispoliitiline aspekt käsikäes ja kaks äh, lõpumärkust. kõigepealt komisjon on öelnud, et me teeme asju teistmoodi. kõik need meetmed, mis me välja pakume, tuginevad meie uuele paremale õigusloomealasele tegevuskavale. me tahame hoolitseda selle eest, et kui Euroopa Liit sekkub, siis teeb see seda sellisel viisil, mis aitab tulemusi saavutada ning äh, muudab olukorda koha peal positiivses suunas. meie tööprogramm äh, kisaldab, sisaldab plaane, mis äh, võimaldavad läbi vaadata ka olemasolevaid õigusakte, näiteks töötervishoiu, tööohutuse vallas, et hoolitseda selle eest, et nad on eesmärgikohased ja aitavad saavutada meil ambitsioonikaid poliitilisi eesmärke me teeme ettepaneku ka mõned algatused tagasi võtta, sest need on muutunud alg-, aegunuks või liiga lahjendatuks ja neid ei võeta niikuinii vastu. see nimekiri on lühem kui möödunud aastal Äh, möödunud aastal meil justkui toimus poliitilise liini katkemine, nüüd äh, raamkokkuleppe raames me võtame asjad tagasi ainult siis, kui oleme kuulnud ära ka Euroopa Parlamendi seisukoha ja minu teine lõpumärkus oleks see, et tööprogramm ei saa anda tulemusi äh, ilma kaasseadusandjate osaluseta. ja nagu öeldud, meil läheb vaja kolme selleks, et tangot tantsida. komisjonil on algatusõigus ning me Eh, võtame täieliku vastutuse nende valikute eest, mida me teeme. selleks, et Euroopa Liit saaks olla tugev, peab Euroopa Liit näitama, et kõik meie institutsioonid on valmis Euroopa tegevuskava ühiselt paika panema ning suudavad tegutseda koostöös ja kiiresti, et eesmärke saavutada. tööprogrammi ette valmistasin arvestasime teie koja poolt väljendatud seisukohtadega, ka nendega, mida väljendasite oma resolutsioonis ja ma arvan, et meil on eh, üsna paljudes eh, punktides sarnased seisukohad. ma arvan, et eh, kõik on nõus, et meie ühised töömeetod selles aastal on palju paremad. näiteks Äh, mis äh, puudutab äh, uusi CCC-alaseid arutelusid ning mul on väga hea meel kõige eest, mida komisjonid, komisjonide esimehed on teinud ja samuti fraktsioonid, fraktsioonide juhid. tahaksin tänada kõiki fraktsioonide juhte, tahaksin tänada president Schulzi, et ta suhtus sellesse kõigesse nii tõsiselt ja aitas tööd paremini korraldada ning samuti tahaksin tänada president Puusekit selle eest, et ta käitus väga vastutustundlikult ma loodan, et see kõik aitab meil saavutada ühise arusaamise sellest, millised on praegused ja tulevased ettepanekud ning me loodame, et kaasseadusandjad tegutsevad nende ettepanekutega kiiresti, jään ootama koostööd teiega äh, aastal kaks tuhat kuusteist samuti ning mul on väga hea meel, et me suudame oma töömeetodeid tõestada äh, mõlema institutsiooni äh, hüvanguks, aitäh! aitäh, härra Timmermans ja nüüd saab Rahvapartei nimel sõna härra Saier. Äh, suur tänu väga pikki kaks kuud äh, kestnud läbirääkimisi jõudsime me septembris kokkuleppele, fraktsioonide vahelisele kokkuleppele siin kojas ja tegemist on tegelikult laiapõhise konsensusega Euroopa Komisjoni töökava suhtes. me oleme oma seisukohad komisjonile ka, ka esitanud. Euroopa Kojas ega ka pressis ei ole sellest eriti palju räägitud, sest see ei ole ka eriti põnev. kui me oleksime vastu olnud, siis oleks põnev aga siiski on oluline ära märkida Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni tõhus koostöö, sest Euroopa Parlamendi koosseisu on ju valinud rahvas ja seetõttu tuleks meil Euroopa institutsioonide tööpõhimõtet muuta. meie töö peaks olema tõhusam. mul on siin lühike nimekiri sellest, mida Rahvapartei fraktsioon äh, arvab komisjoni töökavast ja mida me saame äh, toetada. eriti puudutavad need märkused metodoloogiat. me toetame seda, et komisjon on välja valinud kümme prioriteeti, mida siis nimetatakse Junckeri kümneks prioriteediks või Juncker, Junckeri tööplaaniks, ja me leiame, et äh, võtmetähtsusega küsimused peaksid kindlasti vastama lähemuspõhi-, lähimuspõhimõtte ja proportsionaalsuspõhimõttele me oleme ju näinud, et Euroopa Komisjoni eelnevaid töökavasid ei ole alati ellu viidud ning seetõttu on just rakendamisküsimus väga oluline ja oluline on ka bürokraatia. lisaks tuleb hinnata selle kava mõju ning kõiki õigusloomelisi tegevusi läbi selle kava täitmise. Need on nõndanimetatud läbivad teemad. metodoloogia kohta ütleme veel seda, et meie meelest peaks komisjon viima oma kava kooskõlla rakendus- ja delegeeritud õigusaktidega, see on minu isiklik arvamus aga samas on see küsimus palju laiem kui lihtsalt äh, minu isiklik äh, arvamus või minu isik. selleni oleme jõudnud äh, nende aastate jooksul, mis on järgnenud Lissaboni lepingu jär-, vastuvõtmisele komisjon peaks keskenduma rakendamisele ja ka lihtsustamisele, näiteks siis, kui me räägime ühtsest põllumajanduspoliitikast või ühtekuuluvuspoliitikast selles vallas on kaks prioriteeti, mida Rahvapartei fraktsioon peab endale eriti oluliseks. kõigepealt eh, mobiilsus ja tööjõuturu üldine paindlikkus. kindlasti tuleb seda parandada, tuleb parandada ka noorsoo tööhõivet ja välja töötada selline oskuste pakett, mille abil noored saaksid tööd eh, uutel innovaatilistel aladel kindlasti tuleb meil lõpule viia ka siseturg, see on võtmetähtsusega prioriteet, eriti energiasektoris ja digitaalsektoris. Euroopa Liidu tööstuse konkurentsivõime, eriti VKE-de, väikese ja keskmise suurusega ettevõtete konkurentsivõime on samuti väga oluline, sest ainult nii on meil võimalik luua Euroopas uusi töökohti ja alal hoida olemasolevaid väga oluline on ka pagulaskriis, mis on kiireloomul-, kiireloomuline küsimus rahvapartei fraktsioon peab oluliseks välispiiride kindlustamist, me peame aitama neid, kes on hädas, aga peame tagama ka selle, et meie enda kodanikud saaksid turvaliselt elada, see on ikkagi meie esimene kõige kõrgem prioriteet. selles vallas on vastu võetud mitmeid õigusakte ning Euroopa Parlament on üles näidanud soovi teha tõhusat koostööd. ma tervitan lõpetuseks Euroopa Komisjoni äh, Ähm, välja pakutud kala aastaks kaks tuhat kuusteist, aitäh! aitäh, härra Saier ja nüüd sotsiaaldemokraatide nimel saab sõna proua Rodriguez. Äh, jah, lugupeetud härra asepresident, on tõsi, et praegu ei saa me tegutseda nii, nagu oleme alati tegutsenud Need kümme prioriteeti, mis komisjon on välja toonud, on ka meie jaoks endiselt asjakohased, aga neid tuleks sõnastada hoopis uue nurga alt. meie arvates on kõige tähtsamaks väljakutseks praegu pagulaskriisi lahendamine. tuleb ära hoida humanitaarkriis seoses pagulastega ja see tähendab seda, et me peame kaitsma mitte ainult pagulasi, vaid ka Schengeni ala. me teame, et see eesmärk nõuab tõhusat asüülisüsteemi, tõhusalt kaitstavat Euroopa piiri ja tõhusat rändepoliitikat. kas Euroopa Komisjon suudab selle väljakutsega toime tulla ja need instrumendid luua? aga lisaks sellele peame me muutma Euroopa ka jõukamaks me oleme seisukohal, et kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal peaks Euroopa komisjon ajakohastama Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegiat ning seda tuleb teha nii, et oleks näha, et kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia ei puuduta mitte ainult energiaküsimusi, vaid ka ringmajandust, et me saaksime oma ressursse paremini kasutada. meil on vaja välja pakkuda uusi digitaallahendusi ja innovaatilisi lahendusi, mille abil luua kvaliteetseid töökohti ja me peame tegema, mis suudame ka investeerimiskava osas ja ette nägema eelarvelised vahendid selleks, et investeerimisstrateegiat saaks paremini täita. aga teisest küljest on veel muid uusi euroopalikke probleeme. ehk siis liikmesriigid võistlevad omavahel selles, kes on nii-öelda sotsiaalselt kõige viletsam kõikides liikmesriikides kärbitakse sotsiaalseid tagatisi, seetõttu leian ma, et me peaksime keskenduma ka sotsiaalsetele õigustele, mobiilsuspaketile ja sellele, et me võitleksime maksudest hoidumise ja maksupettusega, et me võitleksime maksudest hoidumisega sellel moel, et kasumit maksustatakse seal, kus see on teenitud. Need on meie jaoks tähtsad prioriteedid ja me arvame, et Majandus- ja Rahandusliidu lõpuleviimine saab toimuda ainult ühtset eesmärki silmas pidades, aga eesmärgiks äh, on üldine konvergents. kui me tahame ähm, sellist konvergentsi või ühtsust äh, saavutada, siis on meil vaja ka ühtset fiskaalpoliitikat kogu euroala jaoks muidugi võib öelda, et kõik need ambitsioonid ei maksa mitte midagi, kui neid ei toeta ambitsioon, ambitsioonikam äh, välistegevus. jah, me oleme teiega nõus. loomulikult on meil vaja globaalset strateegiat, ka seda tuleb ajakohastada ning globaalse strateegia esimene ülesanne on kindlasti see, et Euroopa saaks Pariisi konverentsil äh, näidata, et me ikkagi juhime jätkusuutlikku arengutööd ja et me soovime luua tõelise partnerluse Aafrikaga. Aafrika on meie naaberkontinent. niisiis kirjeldasin ma teile meie nägemust sellest, mis järgmisel aastal peaks toimuma. Euroopa Parlament äh, oli resolutsiooni koostades väga aktiivne ja te võite olla kindel, et me teid ka tulevikus aktiivselt õhutame, aitäh! aitäh teile, proua Joao Rodriguez ja nüüd saab ECR fraktsiooni nimel proua Ford sõna. tänan! tõepoolest, me peame keskenduma majandusele, konkurentsivõimele, innovatsioonile ja kaubandussuhetele seda siseturul, eh, võttes arvesse uusi väljakutseid eh, ja digitaalset ajastut. Teie kavas on väga palju sellist, millega ma võin eh, nõustuda Euroopa peab läbima lakmustesti, mille lõpus selgub, kas VKE-de elu läheb kergemaks või raskemaks. Euroopa Komisjon on õigusaktide arvu vähendanud, kontrollinud olemasolevaid õigusakte ja lubanud vähendada bürokraatiat, tehes selleks seda, et seitsekümmend õigusloomelist ettepanekut võeti tagasi. aitäh, et te olete ECR-i kuulanud. aga sellest ei piisa, meil on vaja poliitilist liitu, meil on vaja euroopalikke standardeid, mis puudutavad tervishoidu, ohutust ja paljud muud. samas ütlevad väga paljud, et liikmesriikide valitsused peavad nende küsimustega ise tegelema, siin kojas on mitmeid inimesi, kes on minuga nõus. Euroopa Liidu eesmärk on ikkagi parandada majanduslikke väljavaateid, luua uus majanduskasv ja uued töökohad. Te ütlesite, et me ei saa enam tegutseda nii, nagu oleme tegutsenud enne. ma arvan, et me peaksime äh, loobuma vasakpoolsetest ettepanekutest, mis tegelikult ei jätagi Euroopale mingit võimalust. aitäh ja nüüd liberaaldemokraatide fraktsiooni nimel saab sõna proua Intvelt. aitäh, president minu arvates asjad ei käi nii nagu tavaliselt, sellepärast et komisjoni asepresident on saavutanud ühe asja, mis on üsna revolutsiooniline, nimelt tööprogramm on tõesti olnud salajas kuni tänase päevani Eh, see on tõesti suur saavutus ja õnnitlen teid selle eest eh, mul ei ole olnud aega eh, üksikasjalikult selle tööprogrammiga tutvuda, aga seda läbi lehitsedes märkasin üsna mitmeid positiivseid asju, mille eest minu fraktsioon teid ka toetab. kõik see, mida te teete rände ja asüüli teemal, piiri valve, rannakaitse ja nõnda edasi ja äh, samuti tervitan ettepanekut töö ja eraelu tasakaalu vahel. Äh, ma loodan, et te võtate sõna ka äh, raseduspuhk ja ma loodan, mul on hea meel, et te rääkisite ka eurost, Euroopa Liidu välisesindusest ja nõnda edasi, need on kõik asjad, mille osas me teid toetame. aga mõned asjad on sellest tööprogrammist ka puudu ning meil on ka mõningad küsimused üks asju, mida mina oleksin soovinud näha ja mida see koda on korduvalt nõudnud, kui me räägime julgeolekust ja terrorismivastasest võitlusest, siis me oleme juba mitu aastat öeldud, et meil on vaja põhjalikku ja üksikasjalikku hinnangut nende meetmete kohta, mis meil juba on olemas, meil on vaja hinnangut nende meetmete tõhususe kohta. ning see oleks minu arvates osaks paremast õigusloomest. siis ma ei tea, kas selles tööprogrammis on Äh, viide ka äh, diskrimineerimise vastase äh, direktiivi blokeerimise lõpetamise vastu. meie koda on korduvalt nõudnud ja mina olen sellest ka korduvalt kõnelenud, me oleme nimelt nõudnud mehhanismi põhiõiguste ja õigusriigi põhimõtete ja demokraatlike valimistavade jõustamiseks ning mis puudutab digitaalset tegevuskava, siis ma tervitan seda, mida te ütlesite, aga kuidas te tõlgendaksite härra Oettingeri sõnu, et selle asemel, et luua avatud ülemaailmset veebi, tuleks meil kaitsta Euroopa Internetti ja Euroopa pilveteenuseid. ma loodan, et teie tema seisukohti ei jaga ning veel üks märkus, me räägime väga palju poliitilistel teemadel aga parim õigusloome minu arvates ei puuduta mitte niivõrd poliitiliste debattide arutelusid, eh, tulemusi, vaid protsessi endid ja ma arvan, et selles vallas peaks komisjon palju rohkem tegema, ma juba kõnelesin läbipaistvusest. ma arvan, et selles vallas tuleks meil tõesti suur hüpe edasi teha Äh, sellepärast et äh, me äh, oleme endiselt ajastul, kus diplomaadid ja riigiametnikud kohtuvad suletud uste taga. me peame vaatama ka jõustumist. piisab, kui mainida Safe Harbori programmi, me peame vaatama ka õigusaktide kvaliteeti me peame endid vaatama kriitilise pilguga. mul on äh, kõrini sellest, et me võtame vastu seadusi, mille kohta me teame, et need on juriidiliselt äh, eba, halvasti põhjendatud ja varem või hiljem jõuavad Euroopa kohtusse. nii et, et üsna palju võiks veel protsessi kohta öelda, aga ma tahaksin, et te asetaksite rohkem rõhku just nimelt sellele protsessile, sellepärast et see lõpptulemus sõltub poliitilistest valikutest, seal ei ole mingeid objektiivseid kriteeriumeid, aga kuidas me seda protsessi haldame see on midagi, mille osas me saame mida ära, midagi ära teha, aitäh, proua Intvelt. Äh, roheliste nimel saab nüüd sõna proua Michals. lugupeetud president, äh, äh, lugupeetud Äh, president, komisjoni president äh, ütles täna parlamendis väga selgelt äh, pagulaste poliitika kohta. jah, need olid head kavatsused Äh, meil on vaja julgelt tagajärgedega tegeleda. Äh, me ei, ei saa kinni pidada väiklasest konkurentsiideoloogiast, me ei saa lubada äh, küsitavat erastamist, mis puudutab härra Junckeri investeerimiskava. jah, sotsiaalne ebavõrdsus on, on tihtipeale põhjus, miks me ei suuda leida Euroopa tasandil lahendeid ja see olukord peab lõppema Eh, me peame pöörama palju rohkem tähelepanu tööhõivele ja regionaalpoliitikale, sotsiaalsele ja kultuurilise integratsioonile, tarbijakaitsele, andmekaitsele. Eh, kahjuks eh, on teie programmis nendest asjadest vähe juttu ning Äh, kui me ei äh, kõrvalda neid põhimõttelisi vigasid, mis Euroopas on, kui me ei kasuta ära kõige paremaid ideesid, siis äh, meie ideed, võrdsus, solidaarsus, vabadus, need jäävad lihtsalt kauniteks sõnadeks tekstide preambulates lugupeetud komisjoni liikmed, teil oli võimalus, kahjuks meie arvates ei ole te seda võimalust kasutanud. ja nüüd saab sõna roheliste nimel härra Lamberts. jaa suur tänu, härra president, tere tulemast, härra asepresident. kahe tuhande neljateistkümnenda aasta kestel ja eriti just kahe tuhande viieteistkümnendal aastal ma jälgisin seda, mis komisjon teeb ja eriti just seoses selle väljakutsega, mida kujutab endast äh, rände, rändevood ja kuidas äh, reageeriti sellele, et te ei kõhelnud ja te tegutsesite ja murdsite sisse suletud ustest ja nüüd ma tõesti sooviksin, et te samamoodi toimiksite nende teemadega, mis eurooplaste mureküsimusteks. jah, ma tutvusin teie ettepanekute kataloogiga ja selle tõesti, see on väga tihe Äh, aga sama tihe kui umbes meie saadikute kohalolek siin. Äh, sotsiaalne dumping, kahe tuhande neljateistkümnenda aasta kampaania leidis aset ja te kindlasti nägite, mil määral on tegemist tõesti elutähtsa küsimusega eurooplaste jaoks. Äh, komisjon hakkas tööle kahe tuhande neljateistkümnenda aasta lõpus ja nüüd oleme aasta hiljem ja mida me näeme, et selles osas ei ole praeguseks mitte midagi tehtud. tegelikult ega see tõsi ei ole, et midagi ei oleks teinud, aga ettepanekud liikmesriigiti liiguvad selles suunas, et oleks rohkem paindlikkust tööturul ja kollektiivlepingud nõrgenevad, see tähendab seda, et tegelikult sotsiaalne dumping liikmesriikide vahel on olemas. nii et, et te ei ole meid kuulda võtnud ja me ootame ikkagi neid äh, ettepanekuid, fiskaalkonkurentse fiskaliiks ja sellest ajast peale on automaatset äh, teabevahetuse osas ainult üks ettepanek vastu võetud ja kõik ülejäänud, seda me alles ootame, nii et me peame teie sõna uskuma, et homme või millalgi see lahendus saabub. aga praegu oodates seda, et me minu meelest piiravad piisavalt kiirelt, ei tegutse ka ambitsioonikalt. et fiskaal, sotsiaalne ja kes-, keskkonnadumping, et mida te nüüd soovite teha selle parema õigusloomega, meie meelest pigem see liigub vastupidises suunas, mis puudutab Eurotsoonis, te kindlasti teate, et nõukogus on blokeering. aga mida te ootate, tulla välja nende ettepanekutega, mis äh, äh, paneksid vastutuse liikmesriikidele äh, tagatisfondid, hoiuste tagamine, e, eurotsooni e-, eelarve ja nii edasi. Teil on algatusõigus ja kasutage seda. ja lõpetuseks tahaksin ma Volkswageniga lõpetada, et see on te-, tegemist on tõesti skandaaliga, mis puudutab keskkonda, rahva tervist, õiguskuulekust, turumoonutusi, nii et need on kõik sellised teemad, kus e, komisjon on pädev, mis volinik selles koha, koha, selle kohta ütleb, ja me vaatame, mida liikmesriigid teevad ja nüüd liikmesriigid on need, kes peavad omapoolsete algatustega välja tulema, aga kuidas olukord on, autotööstus, see on tõesti tabuteema, tabuteema Saksamaal ja me ei puuduta seda, aga tõesti, palun, tunnetage seda, et tegemist on tõesti kiireloomulise küsimusega ja olge ambitsioonikad ja tõestage meile aasta pärast, et te suudate midagi ette võtta selles osas aitäh ja nüüd EFTD fraktsiooni nimel saab sõna härra Borrelli. <clears throat> suur tänu, härra president Euroopa Komisjon tuli täna Strasbourgis kokku ja ta soovis saata tõesti jõulise sõnumi selles osas, mis puudutab tema tööprogrammi. jätame nüüd rutiinsed küsimused kõrvale, aga millised on need teemad, kõikehõlmavad teemad, mis tõestavad seda, et tegemist ei ole rutiinse küsimusega? ükskõik, milline see kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta tööprogramm ka on, me peame arvesse võtma teatud saanud õppetunde kahe tuhande viieteistkümnendast aastast, näiteks Kreeka juhtum. me peame suutma ennetada seda ja vältima seda, et me satuksime sellisesse olukorda, kus tõesti üks riik elab vaesuses ja selles osas me ootame teilt et õigusloomelisi ettepanekuid ja meetmeid. edasi Liibüa, Süüria, siin on tegemist tõesti väga äh, valuliste strateegiliste küsimustega ja meil on vaja kiireloomulisi meetmeid selleks, et tegeleda sellega. edasi Volkswagen, suuri kontsern, kontserne, neid peab paremini kontrollima ja jälgima, selles osas on olnud probleeme farmaatsiatööstus äh, meditsiinikaubad, ka seal on seda, see, selliseid probleeme olnud. edasi, majandusküsimused, millega me peame tegelema kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal, TTIP, Hiina, mis puudutab ähm, majanduspoliitikaid ja kau-, ulatuslikke kaubandusleppeid, seal on vaja ka mõju-uuringu, uuringuid, aga mitte selliseid tavapäraseid. praegusel hetkel oleme me oma varasemaid eksimusi kordamas seoses Hiinaga. nii et kõik peavad läbi viima vastavalt oma pädevusvaldkonnale mõju-uuringud ja komisjon peab suutma teha kokkuvõtte nendest ja äh, koostama teatud mõttes sellise Euroopa kaardi, äh, kus tõesti on päiksepaisteline ilm majanduslikus mõttes või kus siis äh, parasjagu sajab vihma ja kui on ka mõni riik, kus võib-olla on lausa torm. nii et äh, meil on vaja sellist äh, ülevaadet. edasi, viimased andmed, Eurostati andmed näitavad, et üks kodanik neljast Euroopa kodanikust elab vaesuses. Mi-, väikelaenud erinevad meetmed, mis on kodanikele suunatud, peaksid meid just aitama selles osas, et Euroopa suudaks leida uuesti üles oma identiteedi, oma väärtushinnangud ja komisjon peaks just ka sellele keskenduma, parem õigusloome. siin oleks vaja kaasata ka kohalik tasand ja seejärel oleks vaja vaadata, milline on just õigusaktide mõju, mis me siin vastu võtame, milline on nende mõju kohalikul tasandil. ja seda me peaksime tegema ka suuremal piirlikul tasandil. ENF fraktsiooni nimel saab nüüd sõna härra Salvini. Ma... Eh, suur tänu, härra president. meie koda on, võiks öelda, pigem tühi et tundub, et äh, Euroopa Nõukogude Liit elab kuskil teisel planeedil. mis siis praegu toimub pärast kõiki neid uhkeid avaldusi, et kümme riiki tulid kokku selleks, et võtta vastu mõningad tuhanded pagulased rohkem, et kuidas, milline on praegu olukord Türgi, jah, Türgi võtab vastu pagulasi ja pagulased on teatud mõttes vahetusrahaks muutunud. mis komisjonil on kavatsus ette võtta, mida te kavatsete teha sellega, et võidelda islamiriigi vastu ja vältida seda, et tõesti sellised sajatuhandsed paga-, pagulaste vood ja mida te kavatsete ette võtta ka seoses Venemaaga? kuidas on lood islamili, islamiriigiga. minu meelest on tegemist tõesti häbiväärse olukorraga, Itaaliat on nõutu, nõutud väga suuri ohvreid ja nüüd räägime me paindlikkustest ja paindlikkust nõuame ainult siis, kui me räägime pagulastest, aga me ei räägi sellest, kui me räägime majandussuhetest Hiinaga, on neid, kes soovivad oma tootmise ümber paigutada sinna, mis toob kaasa veel suurema tööpuuduse meile mida on tehtud tootmise kaitsmiseks Itaalias? me näeme seda, kuidas pidevalt väheneb meie tarbijate ostujõud, Tais tuleb tuhandeid tonne riisi, ilma et kuidagigi kontrollitaks seda, see tähendab vähemat kaitset tarbijatele, see tähendab suuremat tööpuudust mis toimus Viinis, Poolas, Ühendkuningriigis ja me näeme ka seda, kuidas asjalood on Euroopas äh,, Itaalias. ja nüüd fraktsioonilise kuuluvatest saadikutest saab sõna proua Morvai. suur tänu. lugupeetud juhataja, mina tahaksin küsida härra Franz Timmermansilt, Euroopa Komisjoni asepresidendilt järgmise küsimuse kas te nõustute minuga selles, et praegu toimuv, mis puudutab teie komisjoni kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta kava, kas see debatt toimub teie meelest hästi, võttes arvesse, et Euroopa Parlamendi ähm, kojas viibib praegu umbes kakskümmend saadikut see debatt on ju samaväärne sellega, et liikmesriigi parlamendis toimub valitsuse poolt esitatava eelarveprojekti arutelu. kas te nõustute sellega, et see äh, võrdlus on kohane ja kas te nõustute sellega, et meie armastatud juht Juncker ja tema komisjon ning ähm, see nõndanimetatud valitsuse programm, mis puudutab viitsadat miljonit isikut, kas te nõustute sellega, et see valitsuse programm saadeti meile viiskümmend minutit enne seda, kui Euroopa Parlament seda arutama asus. me saime emaili viiskümmend minutit enne. viiskümmend minutit enne kella kolme, mil algas see debatt. kuidas te selgitate sellist menetlust neile viiesajale miljonile isikule, kelle huvides see toimub, kas te ei arva, et see on alandav? ma tahaksin küsida teie ja ka härra Schulzi käest, sest teie, härra Schulz, olete Euroopa Parlamendi president kas te ei peaks äh, oma ametlikku arvamust avaldama? me tahaksime arutada rändepoliitikat, aga rändepoliitika moodustab äh, töökavast ainult ühe peatüki, ilmselt viskasite selle kokku lõunapausi ajal, panite sinna paar rida selle kohta, mida liikmesriigid peaksid tegema nende hiiglaslike rändevoogudega, mis meie ees nüüd seisavad. meie, ungarlased, arvame, et Ungari rahval on ka õigus otsustada, mida teha meil on ka õigus otsustada, mida rändeküsimuses teha, sellepärast et me ei ole oma suveräänsusest äh, päriselt loobunud. tegemist on väga uue fenomeniga, pean silmas äh, rändeküsimust ning Euroopa Liit peaks reguleerima õigust ainult selles valdkonnas, milles äh, tal on selgelt pädevus. sellise pädevuse saab Euroopa Liidule anda ainult alusleping. rändepoliitika ei ole selline poliitika, mida Euroopa Liit peaks juhtima, aitäh! aitäh! ja nüüd saab sõna härra Timmermans, palun. Äh, suur aitäh, president. parim uudis täna on see, et äh, proua Morvai nimetas äh, härra Junckerit tema armastatud juhiks. see on mulle südamelähedane ja ma teavitan ka teisi komisjoni liikmeid sellest võib-olla ma peaks lühidalt selgitama, et tegemist on ainult komisjoni tööprogrammi tutvustamisega, ei millegi enama, ei millegi vähemaga meil on äh, aja jooksul palju võimalusi selle töökava kõiki eksikasju arutada ning ma loodan parlamendi peale, ma loodan, et parlament äh, ei tee avaldusi äh, millegi tühise kohta, et me vaataksime just läbi need konkreetsed ettepanekud, mida komisjon on teinud ja jõuame nende põhjal ühisteni, ühiste järeldusteni. minu arvates on see äärmiselt oluline ning ma arvan, et mõnikord parlament eh, meie komisjon suhtub parlamenti palju tõsisemalt kui mõned parlamendisaadikud siin eh, äärmuslaste ridades. komisjon kavatseb parlamendiga igati koostööd teha, hoolitseda selle eest, et see, mida me teeme, on kooskõlas teie prioriteetidega, meie prioriteetidega ja et me tõesti langetame ühiseid otsuseid, mida on hädasti vaja. lugesin just Beckersmanni fondi raportit, kus äh, öeldakse, et äh, täna Euroopas kakskümmend kuus miljonit last ja noort on vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse ohus. see on midagi, mis peaks meie tööd ajendama Äh, see, selle probleemi lahendamiseks on meil vaja konkreetseid meetmeid, kui palju, kas te teate, kui suur on tööpuudus noorte hulgas mõnedes meie liikmesriikides, seetõttu on meil vaja struktuurireforme, seetõttu meil on EFSI, seetõttu me tahame luua võimalusi digitaalsel ühisturul, siseturul seetõttu, äh, seepärast peame hoolitsema selle eest, et äh, inimesed ei näe liikumisvabadust kui ohtu oma sotsiaalsele positsioonile, vaid et nad näevad seda kui võimalust oma olukorda parandada, karjääri teha ning äh, seetõttu tuleb meil esitada konkreetsed ettepanekud, mis toovad kaasa Euroopa kodanike parema sotsiaalkaitse Äh, ja seda loomulikult sel määral, mille Euroopa Liit on pädev nendes valdkondades ning loomulikult äh, alati on selliseid valdkondi, kus me saame paremini tegutseda, seepärast me siin olemegi, me kuulame ära teie seisukohti, et me saaksime paremini teha aga lõppkokkuvõttes tahaksin öelda, et äh, praegu peame väga intensiivseid läbirääkimisi nii parlamendiga kui ka nõukoguga Euroopa Parlament eh, esindab Kiiver Hofstadt ja me üritame hoolitseda selle eest, et meil õnnestub paremini ühiselt eh, seadusi luua ja ma arvan, et meil kolmel institutsioonil õnnestub saavutada selline tulemus, mis näitab, et me oleme oma valijate ja kodanike sõnumit mõistnud ja me peame paremini äh, ka seadusi täitma, me peame vältima vigasid, me peame vältima seda, millele proua Intvelt viitas, et me mõnikord võtame seaduse vastu, teades väga hästi, et need seadused ja otsused on head, sest nad on kompromiss, aga nad ei ole head, sest kui neid liikmesriikides kohaldatakse, siis ettevõtted kannatavad, kodanikud kannatavad ja Euroopa Kohus peab sekkuma aga hoidkem sellised asjad ära, viigem läbi täielik mõjuhinnang, üksikasjalik mõjuhinnang, enne kui me mingeid otsuseid langetame, selleks et hoida ära selline olukord, et ettevõtted peavad maadlema üha rohkema bürokraatiaga, hakakem seda bürokraatiat kärpima hoopis. seda just meie komisjon tahabki ning tegutsemine on hädavajalik ma arvan, et praegu on üks selline hetk meie ühises ajaloos, kus Euroopa projekt ise on sattunud küsimärgi alla Ehm, kõik on kokku langenud, majanduskriis, finantskriis, pagulaste kriis, rahvusvahelised osud, kliimakriis, jätkusuutlikkuse kriis, kõik on ühele ajale ehm, sattunud ja seab ohtu eurooplaste elatusallika Euroopa projekt peab olema sellele kõigiks vastuseks. see tagasihoidlik komisjoni töökava on osaks pigemale vastusele, mis me peame nendele väljakutsetele leidma aga ilma selle tööprogrammita äh, see, äh, kuidas me kolme institutsiooniga koostööd teeme, ei oleks tõhus ja ma tahaksin öelda veel kord, et Euroopa Komisjon on valmis tegema tihedat koostööd Euroopa Parlamendiga selleks, et me saavutaksime tulemused Euroopa kodanike nimel, aitäh! aitäh, härra Timmermann, see arutelu on sellega lõppenud